tuleb ähm, ähm, parlamendi koos, komisjonide ähm, koosseisusid, siis nimekirjad saadetakse teile e-postiga, nimekirjad pannakse ka tänase istungi protokollidesse ja tuleksin teile meelde, et muudatuse esituste ettepanek äh,, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on täna kell üheksateist null null ja hääletame homme kell üheksa, kui avame istungi soovin teile kena pärastlõunat ja sellega on tänane istung